jah, alustagem palun. Should... Uh, me, ma paluks, et istuks kõik oma kohtadele, kontrollige, et teie hääletuskaardid äh, on kaasas ja et need, paneme need, et te panete need ilusti äh, hääletusmasinasse, me ei hakka neid katsetama, sest me usaldame oma tehnikute professionaalsust kõigepealt hääletame e, Euroopa Liidu rahalist abi Afganistanile ja sellega seotud eelarve kontrolli. ja e, proua Jäätenmägi on raportöör. nii. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu me peame seda kontrollima elektrooniliselt, nii et eh, number kuus hääletus on alanud. ja kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa Afganistan pool, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 jah. kolmkümmend kaks poolt. ja neli erapooletut ja keegi pole vastu, palju õnne proua Jätelmägile. okei okay.. nii, ja nüüd järgmisena Gruusia soovitused nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Liidu ja Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kohta ja raportöör on Krzysztof Lisek. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks koos raportööri suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. siin on mobiliseerimisplaanid ei toimunud, toiminud järgmise juurde, järgmine muudatusettepanek, kakskümmend neli, kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt. kas kontrollime kolmekümmend? hea küll. kontrollime kolmekümmend, hääletus on alanud. Un tšeki. Vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud sama enamusega ja ma nägin seda siit täiesti selgelt. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. So thirty two hääletus on alanud, kolmkümmend kaks hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nii et vastu võetud nelja enamhäälega. kontrollime uuesti või? kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt vastu, erapooletud. minu meelest lükati tagasi, aga kontrollime. nelikümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see võeti vastu, nelikümmend üks, kes on poolt ja vastu, erapooletud. kontrollime nelikümmend üks. hääletus on alanud. hääletus äh, on lõppenud. Adopted by two votes. kahe häälega vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt ja vastu kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, tagasi lükatud, sest viik on. nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletu minu meelest vastu võetud. Yeah, I know, I know. Penso che... hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. jah yeah,, okei okay.. vastu võetud. nüüd nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt vastu. minu meelest vastu võetud, kontrollime elektrooniliselt. nelikümmend viis. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, siiski vastu võetud, sest härra Svoboda hääl läheb poolt, kompromiss neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend kaheksa, kes on poolt ja vastu. erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. minu meelest peame seda kontrollima, viiskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, minu meelest tuleb seda kontrollida elektrooniliselt. et viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. täiesti selgelt vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, põhjendus A, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kui soovite, hääletus on alanud. muudatusettepanek kaks, hääletus on lõppenud. vastu võetud isegi koos sinu häälega. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse ja kaheksa koos. kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt ja vastu erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, minu meelest on see tagasi lükatud, aga kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud, number kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud Svoboda ja Anna on vastu, nii et üheksateist ja vastu ja kakskümmend poolt, nii et vastu võetud. nüüd hindakomisjoni e, üks, kaks, seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et nüüd elektrooniline hääletus, hääletus on alanud lõige kaheksa. kaheksa. ainult siis, kui kompromiss viis ei võeta, kui seda ei võeta vastu, ainult siis. sellepärast me nii ütlesime. nii et mina teadsin, et see kompromiss võeti vastu ja sellepärast me hüppame sellest üle. nagu ikka, oli meil õigus, nii et nüüd elektrooniline hääletus, hääletus on alanud <laughs> So... Uh, ja kaks meist peavad veel hääletama, Hannes Voboda ja keegi veel. hääletus on lõppenud. nii et suurepärane, vastu võetud, palju õnne, härra Lišek. okei okay.. nii.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 ja nüüd arutame Horvaatia taotlust saada Euroopa Liidu liikmeks. Need, kes soovivad lahkuda, palun tehke seda. teised, jäägu siia. niisiis ühinemisleping Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga. nii et võtkem arvesse, et Horvaatia ja Euroopa Liidu jaoks on väga olulise hetkega tegu ja käitugem ka vastavalt. nii et me arutame ka päevakorrapunkti seitse ja kaheksa koos, võttes arvesse, et esialgne soovitus Horvaatia taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks ja Hannes Voboda omaalgatusraport äh, on omavahel lähedalt seotud. nii et äh, Horvaatia on äh, liitumisläbirääkimised lõpetanud, ta tegi seda kolmekümnendal juunil ning Euroopa Liidu Nõukogu palus Euroopa Parlamendi poolt nõusolekut ja liitumislepingule kirjutatakse alla üheksateistkümnendal detsembril ähm, Äh, Varssavis ja siis äh, käitub, äh, käivitub, käitub kinnitusprotsess liikmesriikides, et Horvaatiat võtta Euroopa Liidu liikmeks esimesel juulil kaks tuhat kolmteist, nii et härra Svoboda, annan teile sõna. suur tänu, härra esimees. tänu, et sõna andsite, nagu härra esimees ütles, räägime me siin punktidest seitse ja kaheksa punkt kaheksa on tähtsam, kuid teiselt poolt on tegemist lihtsa küsimusega, sest tegemist on üldise soovitusega. jah, me ütleme, et meie oleme Horvaatia Vabariigi ühinemise poolt, lepingu sõlmimise poolt. läbirääkimised Horvaatiaga olid pikad ja nendel läbirääkimistel kuulsime me Eh, väga palju informatsiooni Horvaatiast, eh, me koostasime mitmeid raporteid ja me ütlesime ka pidevalt välja, millised on need pädevusvaldkonnad, mille eest me vastutame meie parlament on alati eh, Horvaatia osas teinud ka kriitikat, samal ajal aga ka Horvaatiat julgustanud reforme läbi viima, selleks et meil oleks võimalik Horvaatia liikmesriigina vastu võtta. kahe tuhande üheksandal aastal olid esialgu ette nähtud Horvaatia liitumine, äh, kahjuks ei õnnestunud riigil nii kiiresti liituda ja me hoolitsesime selle eest, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oleks võimalik läbirääkimised lõpetada ja et äh, Horvaatial oleks võimalik veel parlamendi selle ametiperioodi jooksul liituda ja nüüd siis äh, juulis kaks tuhat kolmteist Horvaatia peakski liituma. me otsustasime, et me toetame leping, ühinemislepingu sõlmimist, äh, nii nagu kolleeg Pašku ka ütles, selleks, et üheksateistkümnendal oleks, üheksateistkümnendal kuupäeval oleks võimalik Varssavis liitumislepingule alla kirjutada ma arvan, et läbirääkimised näitasid väga hästi, et ähm, kõik need põhilised punktid, mida Euroopa Parlament äh, viimastel aastatel nõudis, on täidetud selleks, et me võime nüüd läbirääkimiste tulemuse poolt hääletada. ma olen alati toonitanud, et tegemist ei ole küsimusega, mis puudutab ainult Horvaatiat, vaid kogu regiooni sest me teame, et kuigi me teame, et järgnevatel aastatel samast regioonist ükski teine riik ei liitu, sellepärast et praegu veel läbirääkimisi pole alustatud nende riikidega eks me näeme, mis äh, nõukogu detsembrikuus otsustab. kuid kui me arvestame sellega, et läbirääkimised kestavad sama kaua kui Horvaatiaga, siis järgnevatel aastal tõesti Balkani regioonist uusi liitujaid oodata pole. ja seepärast on ka see otsus nii tähtis. on nii tähtis, et me ei ütleks, et tegemist on mingi protsessi lõpuga, vaid me ütleme, et me avame rohelise tule, anname rohelise tule kõikidele sealsetele riikidele liitumiseks. Horvaatia näitab aga väga hästi, et kõik liikme, kõik riigid peavad oma kodutöö ära tegema, tingimused täitma selleks, et liituda Euroopa Liiduga ja sellepärast minu soovitus oleks jah äh, Horvaatia liitumisele ning ma arvan, et sellega on tegelikult ka põhiline äh, ära öeldud ja ma arvan, et parlament on tõesti siin äh, olnud hea suunanäitaja tahaksin parlamendile teha ka kohe ettepaneku, et me võtaksime äh, raportile lisaks veel äh, resolutsiooni vastu, kus me tooksime välja need punktid, mida Horvaatia peab veel täitma enne liitumist. ma ei näe nüüd küll, et meil oleks mingeid probleeme ratifitseerimisprotsessiga kuid me peame arvestama siiski sellega, et Horvaatial on kohtusüsteemi osas äh, majandus- ja sotsiaalpoliitikas veel teatud küsimused lahendamata ning äh, Horvaatia peab äh, selles osas, mida meie mõistame kodanikuõiguste all, kaasa arvatud vähemuste õigused, ma ei mõtle siin mitte ainult Serbia vähemuse peale, vaid ka näiteks äh, seksuaalse sättumuse vähemuste osas väga palju veel teha. me teame, et seal on olnud tõesti juhtumeid, mis väga positiivselt riiki ei iseloomusta ja mida me oleme kritiseerinud. nii et ma tõesti eeldan, et Horvaatia õpib nendest näidetest. ja võtaksime siis vastu sellise saatva resolutsiooni, millele siis võiksid ka teised valdkonnakomisjonid muudatusettepanekuid teha ja selle resolutsiooniga me ütleksime, et jah, me soovime, et Horvaatia kiiresti liituks, aga me ütleksime ka, et Horvaatia, te peate võtma vastutuse, te peate hoolitsema ka selle eest, et rahvusvahelise kriminaalkohtu protsessid saaksid jätkuda, et põgenike küsimused lahendatakse, siseturu küsimused, ähm, keskkonnaküsimused lahendatakse, mõelgem siin näiteks äh, Trau jõe äh, tammide peale, diskrimineerimispoliitika, siin tõesti on veel väga palju ära teha mitte ainult Horvaatia, nagu me teame, sest me teame, et ka meie liikmesriikidel on probleeme ja Horvaatia on praegu liitumisprotsessis ja peaks samamoodi nende küsimustega tegelema. nii et äh, avaksingi arutelu äh, ja loodan, et meil on võimalik äh, väga kiiresti oma töö lõpetada selleks, et me kahekümnendal novembril Strasbourgis meie komisjoni koosolekul saaksime juba hääletada ja et me siis esimesel detsembril siin Brüsselis toimuval täiskogul saaksime siis ka vastava otsuse vastu võtta. otsuse siis selles mõttes, et me hääletame liitumise poolt, et parlamendi otsus oleks positiivne ja et me saaksime siis selle pikaajalise tähtsa protsessi lõpetada, protsessi, mis oli saadetud, äh, mida kandis vastastikune austus äh, väga paljud valitsusjuhid ja parteid on olnud äh, nõus ja, ja austanud seda, mida parlament on öelnud, sest parlament on näidanud üles nii poolehoidu, aga on olnud ka alati varmas kritiseerima siis, kui on probleeme. siis minu arvates on tegemist väga hea näitega selle kohta, kuidas kandidaatriik ja Euroopa Parlament koostööd saavad teha suur tänu, ütleb härra esimees, jah, ma arvan, et tegemist on väga hea märgiga, mitte ainult meie jaoks, vaid kõikide riikide jaoks sealses regioonis, sest meil oli võimalik näidata, et asjad liiguvad edasi ja me ei ole lõpetanud liitumisprotsessi. mis puudutab Horvaatiat, siis me ei oota mitte ainult, et Horvaatia liituks, vaid me ootame ka Horvaatia kolleege, kellest saavad parlamendi ähm, äh, liikmed ja nüüd annaksin sõna härra Posseltile, kes on variraportöör. jah, suur tänu, härra esimees, mina tahaksin kõigepealt küsida, millal on hääletus Strasbourgis? algselt öeldi, et see oli neljateistkümnendal, nüüd kolleeg Svoboda rääkis kahekümnendast, see oleks pühapäev neljapäev, neljapäev, vaband- äh,, parandab härra Svoboda. mina jah, võitlen alati selle eest, et me ka reedel Strasbourgis äh, töötaksime. ma hea meelega töötaks ka laupäeval, kuigi mulle tundub, et pühapäevaga läheme me siiski kaugemale. kuigi samal ajal tegemist äh, on Otto von Habsburgi üheksakümne üheksanda sünnipäevaga ja tema võitles väga Horvaatia liitumise eest, nii et võib-olla tegemist oleks sümboolse sammuga, kuid sellegipoolest ma ei usu, et hääletus on kahekümnendal, vaid et me hääletame hääletame siis neljapäeval, seitsmeteistkümnendal. jah, kuna sa tahtsid, et liigutame edasi, siis äh, neljapäeval ütleb härra Svoboda. jätkab härra Posselt. Ähm, tulgem nüüd äh, tõsiste asjade juurde tagasi, kuna mina olen üks vanemaid variraportööre, siis ma tahaksin äh, härra Svobodat tänada pikaajalise suurepärase koostöö eest selleks, et sillutada teed Horvaatia liitumisele ma arvan, et tegemist on ajaloolise sündmusega ja me ei tohiks siin väärkasutada sõna ajalooline, kuid täna kakskümmend aastat tagasi olin mina Horvaatias ja seal käis jõle sõda, sajad tuhanded inimesed äh, pidid üheksakümne esimese aasta sügisel põgenema oma kodudest. Pukova lammutati maatasa, tegemist oli õitsva linnaga, õitsva riigiga ja kui seda kõike oli võimalik oma silmadega näha, kümned tuhanded surnud, sajad tuhanded põgenikud ja nüüd kakskümmend aastat hiljem on võimalik lõpetada läbirääkimised ja mul oli võimalik olla läbirääkimiste lõpetamise juures, nii et ma arvan, et me võime nimetada seda sündmust ajalooliseks sündmuseks. ja mul on tõesti väga hea meel, et Horvaatial õnnestus see protsess läbida, see võttis kakskümmend aastat aega, aga on tehtud suuri edusamme. mul on väga hea meel, et meie komisjon ja ka täiskogu nõustus sellega, härra Svoboda mainis ka juba seda, kui ta rääkis aastast kaks tuhat üheksa, nimelt et meil oli võimalik tõesti verstaposte paika panna. oli inimesi, kes olid selle vastu, kuid verstapostide määramine oli väga tähtis. kui Euroopa Parlamendis ei panda paika teatud tähtaegasi, mille puhul teatatakse, teatakse, et äh, need tähtajad on küll paigas, isegi siis, kui nad võib-olla natukene liiguvad, on siiski võimalik survet avaldada ja midagi saavutada, sellepärast et kui tähtaegu ei survet ei ole, siis lükatakse asjad lõpmatult edasi. ja siin tõesti ka Ungari eesistujana tegi suuri teeneid äh, ja horvaatide jaoks äh, on tähtis ka see Euroopa Parlamendi panus. Euroopa Parlamendi panus oli üks suuremaid panuseid selleks, et oli võimalik äh, lükata tõkked teelt Äh, Horvaatia liitumisele. mitte ükski teine kandidaatriik ei pidanud nii palju õigustatud ja õigustamata kriteeriumeid täitma kui Horvaatia. Euroopa Liit käitus osaliselt nagu ema, kes on üles kasvatanud seitse last ja siis kaheksanda lapse äh, puhul hakkab äh, parandama kõike seda, mis seitsme esimese lapse puhul viltu vedas nii et äh, sellepärast tahaksin nüüd kolleeg Svobodale veel öelda, et ma loodan, et härra Prokk nüüd sinu tähelepanu väga palju ei hõlma. Äh, mina tahan sulle nimelt öelda, et ma arvan, et me peaksime vaatama ja see oli ka see, mida me, me ka omavahel rääkisime, et me peame hoolitsema selle eest, et nüüd see saatev resolutsioon, mis äh, Äh, on õigusloomelisele projektile lisaks siis jah, me ütleme jah liitumisele. aga mis puudutab nüüd seda saatvat resolutsiooni, siis me peame muidugi kriitilised punktid välja tooma, aga ma arvan, et me peaksime siiski loobuma nüüd sellest, et me liiga palju hakkame välja tooma neid punkte, mida erinevad fraktsioonid ja grupikesed siin parlamendis soovivad veel üksikasjalikult välja tuua mitte ainult sellepärast, et see resolutsioon liiga pikaks läheks, me ju soovime, et ta oleks lühike ja selgesõnaline, vaid ka sellepärast, et me muudame siis vee väga segaseks. meie otsus võetakse vastu kaks päeva enne Horvaatia valimisi ja me ei taha mõjutada Horvaatia sisepoliitikat. meie otsus võetakse vastu paar nädalat enne väga raske referendumi läbiviimist Horvaatias ja me ei tohiks Euroopa vastastele Horvaatias äh, nüüd veel äh, vett nende veskile lisada sellepärast ma arvan, et me peaksime keskenduma tõesti kõige tähtsamatele küsimustele ja sisepoliitika sellest resolutsioonist välja jätma. mina isiklikult Äh, olen välja töötanud mõned muudatusettepanekud meie fraktsiooni nimel, millega me üritame teksti lühemaks äh, ja, ja lihtsamaks muuta kõik minu muudatusettepanekud on tegelikult lühendamisettepanekud, mitte pikendamisettepanekud ja mul oleks väga hea meel, kui me saaksime teisel lugemisel ka sellest pikemalt rääkida. mina põhimõtteliselt siiski soovitaksin ka teistele fraktsioonidele hääletada minu muudatusettepanekute poolt. tahtsin kolleeg Svobodalt veel paluda, ma ei teinud selle kohta veel muudatusettepanekut, sest ma arvan, et raportöör ise oskab seda kõige paremini parandada. nimelt punkt kuusteist lõpus. punktis kuusteist öeldakse väga selgelt, et et äh, meie toetame ühinemislepingu allkirjastamist ja et me toetame Horvaatia liitumist ja alguses on meil kirjas, kus me ütleme, et me toetame läbirääkimiste lõpetamist ja et meil on väga hea meel selle üle, aga siis kohe minnakse nende probleemide juurde, millest tuleb rääkida siin tuleb siiski öelda, et läbirääkimised on lõpetatud ja meil ei ole võimalik Horvaatiat enam nõuda mitte midagi, mida me teistelt liikmesriikidelt või kandidaatriikidelt ei nõua. ja sellepärast oleks minu ettepanek, et me punktid kuusteist ja üks kuidagi kokku paneme kohe algusesse, selleks et meie jah äh, äh lepingu allkirjastamisele oleks kohe esimeses punktis kui põhiline avaldus ja et me pärast seda tuleksime nende põhiliste punktide juurde, mis on vaja veel välja tuua. ja ka need muudatusettepanekud siis ka veel sisse viime. nagu öeldud, ka mina tegin kahjuks mõned muudatusettepanekud, kuid seda selleks, et seda teksti lihtsamaks ja lühemaks muuta, selle asemel, et teda veel pikemaks ja paljusõnalisemaks muuta nii et see oleks kõik minu poolt ja suur tänu kõikidele fraktsioonidele suurepärase koostöö eest suur tänu. ja nüüd härra Vaigel, palun. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin liituda kõikide nende heade soovide ja õnnitlustega, mis siin kaks eelkõnelejat juba välja tõid. ma arvan, et kõik on nõus sellega, et Horvaatia on tõesti väärt selle pika läbirääkimisprotsessi lõpetamist. ja me oleme kõik nõus ka sellega, et äh, selles protsessis Horvaatia kasutas ära kõik võimalused, äh, mis talle pakuti. Äh, seda ütles ka raportöör. ma usun, et meie tänane arutelu peaks toimuma tavaliste parlamendistandardite kasutamise kaudu. parlamendi on mõned väga suured sõbrad Horvaatias ja tegelikult äh, me kõik oleme Horvaatia sõbrad ja me soovime, et Horvaatiast saaks Euroopa Liidu liikmesriik. ma olen nõus sellega, et kõik need äh, ametlikud äh, protseduurid tuleb äh, läbi viia võimalikult läbipaistvalt ja võimalikult kiiresti. ma olen nõus sellega, et nüüd ei ole aeg ja koht hakata tõstma neid küsimusi uuesti, mille osas läbirääkimised on lõpetatud kuid sellegipoolest ma usun, et mõned kriitilised küsimused tuleks siiski tõstatada. küsimused, mis vajavad lahendust selleks, et Horvaatia vastaks Euroopa Liidu standarditele. ja need on ka need küsimused, mida raportöör väga sõbralikul viisil ja siiralt siin välja tõi ja mis näitab, et ka meie fraktsioon toetab äh, raportööri lähenemist. ma arvan, et me peaksime veel ka välja tooma selle, et Horvaatia on ära teeninud liitumise, sest ta tegi protsessis kõik, mis vajalik. suur tänu ja järgmisena saab sõna söör Elmar Brokk, ütleb härra esimees. Teil on sõna, söör He was speaking, you know, to friends in Croatia, but. ta vist telefoneeris siin sõpradega Horvaatiast. ei, ei, vastab härra Brock, tegemist oli Saksa parlamendi liikmega. ta valmistab siiski ratifitseerimist ette, ütleb härra Pasku. tegemist ei olnud sõbraga, vaid tegemist oli parteisõbraga, vastab härra Brock mina tahaksin teha ühe lühikese märkuse, esiteks toetan härra Svoboda raportööri, teiseks ma arvan, et praegu ebastabiilsel ajal on meil väga selge sõnum vaja anda ja sellepärast on väga tähtis, et me ütleme jah ja väga tähtis on, et me siiski toome välja ka selle, et teatud valdkondades on veel tööd ära teha, eriti selles osas, mis puudutab administratsiooni küsimusi ja õigusriigi põhimõtteid, korruptsiooniga pole veel kõik asjad korras aga ma usun, et nende nõuetega, mis komisjoni vaheraportis kirjas on ja mis avaldati üheteistkümnendal märtsil ja mis puudutab siin jälgitavust, äh, tulid ka teatud tingimused, mis olid vajalikud selleks, äh, et vastavalt varasematele kogemustele teiste riikidega Äh, oli seda kõike vaja selleks, et protsessile positiivne kulg anda. me oleme seda ka näinud varasemate komisjoni vaheraportite puhul teiste Balkani riikide jaoks, et paljudes riikides on veel suuri probleeme korruptsiooniga ja et on vaja veel väga palju aega vaja, enne kui nendel riikidel on võimalik liituda Euroopa Liiduga, mõelgem siin kahe tuhande kolmanda aasta Thessaloniki otsusele ja Horvaatia liitumine näitab, et me peame oma lubadustest kinni, uks on lahti ja me oleme valmis oma rüppe võtma kõik selle regiooni riigid. nii et sellepärast ma arvan, et me peaksime toetama raportööri soovitust täpselt nii, nagu ta välja selle tõi. suur tänu! suur tänu, härra Prokk! ja nüüd komisjoni nimel härra Langen, palun! Äh, ja, vielen Dank, Herr jah, suur tänu, härra esimees. lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Parlamendist. nagu te teate, komisjon oma arvamuse Horvaatia liitumise kohta andis kaheteistkümnendal oktoobril, see oli positiivne. volinik Füüle oli parlamendis kaheteistkümnendal oktoobril selleks, et läbirääkimiste ja laienemispaketi raames seda käsitleda. siin nagu juba öeldi, Horvaatia on esimene riik, mis äh, tegi läbi selle uue liitumisprotsessi, pidi väga palju erinevaid äh, verstaposte läbi tegema ja siin öeldi ka, et see protsess võttis kauem aega kui varasemate riikide puhul. kuid see tõi endaga kaasa ka selle, et Horvaatiat oli võimalik saata selle protsessi jooksul väga hästi ja vaheraportid näitavad, et protsess oli edukas ja Horvaatia on tõesti hästi ette valmistunud liitumaks Euroopa Liiduga see vaheraport on ka viimane raport ja edasi peale nende vahe- ja eduraportite koostamist hakkame me nüüd järelevalveraporteid kirjutama. tahaksin paar sõna öelda ka järelevalveraportite kohta, sellepärast et komisjon sai väga selge mandaadi jätkamaks Horvaatia liitumise ettevalmistamist nagu ma ütlesin, me ei koosta enam eduraporteid, vaid järgmisel sügisel avaldatakse eduraporti asemel hoopis äh, järelevalveraport, mis on natukene teistsugune kui eduraport, nimelt minnakse rohkem üksikasjadesse, vaadatakse, millised kohustused on Horvaatia endale võtnud ja kui palju nendest kohustustest on täidetud. ja selleks, et selle raporti koostamist ette valmistada, kasutame me järelevalve äh, tabeleid, mida me muudame iga poole aasta jooksul ja neid tabeleid koostame me vastavalt informatsioonile, mida me saame Horvaatiast. aga me kasutame ka teisi teabeallikaid, kaasame valitsuste välised organisatsioonid selleks, et meil oleks võimalik anda võimalik arvamus äh, edusammude kohta järgmine järelevalvetabel esitatakse nõukogule järgmisel kuul koos äh, viimase eduraportiga. me jätkame ka dialoogi, mis meil Horvaatiaga on juba alustatud, äh, seda stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu raames. meil toimub ka kohtumine, kus me räägime stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust Horvaatiaga ja seda selle aasta detsembrikuus. nüüd lisaks äh, sellele järelevalveraportile ja järelevalvetabelitele, mida ma juba mainisin, koostame me igal poolaastal veel ka raportit nende peatükkide kohta, kus oli kriitilisi probleeme, nagu näiteks peatükk kakskümmend kolm, kus oli tegemist õigusriigi põhimõtete ja kohtusüsteemiga, samamoodi on meil probleeme konkurentsipoliitikaga ja peatükiga kakskümmend neli, mis puudutab siis ka kohtuid ja sisejulgeolekuid vastavalt komisjoni ettepanekule peaks Horvaatia teel liitumisele kinni pidama kõikidest kohustustest, mis ta on endale võtnud. meil on võimalus saata Horvaatiale ka kirju, juhul kui peaks äh, välja tulema järelevalveraportites, et on probleeme teatud valdkondades kohustuste täitmisega tahaksin lõpetuseks veel öelda, et meie komisjonis näeme seda järelevalveprotsessi kui võimalust äh, Horvaatiaga välja töötada orientiir selleks, et Horvaatia saaks äh, välja mõelda, kuidas oma tööd äh, kujundada. meie eesmärgiks on see, et Horvaatia liitumise hetkel oleks võimalikult hästi ette valmistunud ja ta täidas kõiki kohustusi, mis vaja selleks, et liituda Euroopa Liiduga ja suur tänu! suur tänu, järgmisena härra Soboda, palun! suur tänu, lihtsalt hästi lühidalt äh, tahaksin vastata ja öelda, et tahan tänada komisjoni ja nõukogu ja erinevaid nõukogu eesistujaid, kes kõik andsid ka oma panuse selleks, et koostöö erinevate äh, komisjoni teenuste ja nõukogu teenuste ning Euroopa Parlamendi vahel oli nii hea. see usaldusest kantud koostöö aitas kaasa ka sellele, et meil oli võimalik välja töötada võimalikult häid lahendusi tahaksin nüüd äh, teha veel kaks märkust. esiteks see, mida ütles kolleeg Posselt. ma olen valmis tema ettepanekuid vastu võtma ja tõesti punktid kuusteist ja üks võiks kokku panna nii et äh, ütlen juba praegu jah, olen positiivselt meelestatud ja et me koostame esimese punkti, mis oleks väga positiivne ja siis teises punktis ütleme, et reforme tuleb veel edasi viia. nii et me siin ka saatusresolutsioonis lisaks äh, lepingu allakirjastamise raportile ütleme, et jah, me tervitame allkirjastamist, meil on selle üle hea meel ja et me siis hiljem toome välja veel üksikud punktid, äh, kus on probleeme. ja kõik need head muudatusettepanekud ja lühendamisettepanekud, mida härra Posselt tegi, nende puhul, siis ma arvan, et teeme nii nagu alati, istume Raari raportöörid ühe laua taha kokku ja vaatame, kas me saaksime kuidagi välja töötada kompromisse, nii et äh, seda resolutsiooni võimalikult paljud kolleegid saaksid toetada. ja ma paluksin siis kolleeg, et palun hääletage nii raporti kui ka resolutsiooni poolt Horvaatia Äh, liitumise toetamine võimalikult paljude häältega on väga tähtis. siis nüüd järelevalveraportid, tahaksin lihtsalt öelda kolleegidele, et me jõudsime kokkuleppele selles osa, et need ähm, raportid, mida igal poolaastal koostatakse, me oleme nendega nõus, kuid me ei usu, et meie komisjon peaks ainult sellega tegelema nagu öeldud, on veel ka väga palju probleeme reformide läbiviimisel, te võite, te kindlasti kujutate endale ka ette, et Kagu-Euroopas et Kagu-Euroopa töögrupp meie komisjonis tegeleb selle küsimusega, aga ma ei taha nüüd parlamentaarset järelevalvet äh, läbi viima hakata, sest see on komisjoni ülesanne. komisjon peab seda tegema tõesti nendes valdkondades, äh, kus on, see meile ütleb, et kuskil mõnes valdkonnas on väga suuri probleeme, siis me oleme nõus ka see, osa sellest tööst enda pool peale võtma tahaksin nüüd kõiki kolleege tänada abi eest ja loodan, et te kõik olete raporti ja resolutsiooniga nõus ja hääletate selle poolt ja tahaksin veel kord vabandada, et tahtsin härra Posseltit pühapäeval tööle ärga, ärgitada, aga nagu me teame, ta on kõva töömees, äh, nii et võib-olla võiks seda ka korra teha ja enne kui lõpetame, siis äh, tuletaksin teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, homme, kahekümne esimene oktoober kell kaksteist äh, keskpäeval. ja minu teine teadaanne teile oleks. otsustasime pikendada muudatusettepanekute esitamise tähtaega Ukraina küsimuses kuni neljapäevani, kolmand-, kolmanda novembrini ja tähtaeg on jällegi kell kaksteist keskpäeval. nii et härra Brock seda ei saa teha, härra esimees. Äh, teeksime kolmekümne esimese oktoobri. aga mina ütlesin kolmas november, parandab esimees. kolmas november, kas tõesti kolmas november? neljapäev, kolmas november. super, super, kinnitab härra Prokk lõpuks jõudsime kokkuleppele, ütleb esimees ja minu kolmas teadaanne, meie järgmine kohtumine leiab aset äh, kahekümne neljandal oktoobril Strasbourgis kell seitse kuni kakskümmend üks ehk siis üheksateist kuni kakskümmend üks ja Prantsuse kaitseminister esineb meie ees ja minu viimane teadaanne teile on, et ma olen äärmiselt tänulik teile, et ma sain selle aja, seda äh, ajaloolist äh, koosolekut juhtida ja suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on seda tähtsust välja toonud äh, ja härra Sabada. minu äh, küsimus oli, et kas äh, härra Prokk tulevikus jääb ka vasakpoolsete leeri, äärmuslike vasakpoolsete leeri või kavatseb ta keskmesse tagasi poliitilises skaalas tulla, see oleks väga tore, kui ta tugevdaks Rahvaparteid siin. jah järgmine ainukene võimalik samm olekski minna veel kaugemale äärmuslikkusesse, ütleb esimees. suur tänu teile ja kohtume Strasbourgis ja õnnitlused meie Horvaatia sõpradele